vastata kõikide teie küsimustele komisjoni nimel ja veel kord tahaksin rõhutada seda, et me tõesti väga jagame teie muresid, mis puudutab antud valdkonna teadusuuringuid. suur tänu, volinik! meil on neli resolutsiooni ettepanekut ALDE-lt, Rohelistelt, kuue NGL-ilt ja sotsiaaldemokraatidelt hääletus resolutsioonide üle toimub homme üksteist kolmkümmend ja käesolev päevakorrapunkt on ammendatud. nüüd jõuame viimase päevakorrapunkti juurde täna, üheminutilised sõnavõtud vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend. esimesena saab sõna härra Skilakakis, palun. Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω εκτάκτως proua president, ma tahaksin alustada Egiptusega, mis ei olnud tegelikult äh, plaanis. me peame mobiliseerima välisteenistust, et äh, kaitsta kodanike ühiskonda Euroop-, e-, Egiptuses ja samuti tuleb meil äh, kaitsta vähemuste õigusi ja Aleksandria patriarhaati. ja nüüd teise teema juurde. prügikriis. meil on väga ranged äh, reeglid ja osade liikmesriikide vastu on algatatud äh, rikkumismenetlus, mis puudutab ka piiriülest äh, tegevust ja paljud toetusmeetmed ei ole rakendunud, äh, sellepärast et äh, kõik äh, ütlevad, et mitte minu tagahoovis. meil on vaja rohkem survet avaldada liikmesriikidele ja komisjon peaks tegelema selle olukorraga ja võimalike reformide kaalumisega. suur tänu. ma tahaksin rääkida olukorrast Rumeenias opositsiooni liige härra Nikolescu on vahistatud. see ei ole demokraatlik. kodanike õigused trambitakse jalge alla. ja loomulikult äh, tuleb rahvas niimoodi tänavatele. Rumeenia rahvas on vaene tahtsin juhtida tähelepanu sellele olukorrale. valitsus teeb kõik endast oleneva, et rahvast alla suruda, see on äh, täielik äh, diktatuur, me ei ole justiits äh, võimu vastu, aga me soovime, et meil oleks õigusriik ja demokraatia nii Euroopa Liidus kui ka Tuneesias suur tänu, president, kallid kolleegid. tubakatootjate probleemid Bulgaarias on toonud kaasa suuri pingeid äh, riigi teatud piirkondades ning massilisi proteste. üle kuu, kahe tuhande inimesi osalesid protestimarssidest, mis äh, kõik olid seotud äh, sellega, et on peatud riigi, peatatud riigipoolne toetus tubakatootjatele meil on seitseteist tubakatootjat Bulgaarias. ja kõik nad on kinni pidanud äh, nõuetes, samas Bulgaaria on üks riikidest, äh, kus enam toetust ei eraldata. seitsmekümne kuue miljoniline äh, eurone toetus, mida plaanite anda tubakatootjatele mm, Äh, on plaanides ette nähtud, aga, aga need toetused ei ole tootjateni jõudnud. ja olukord on tõesti väga ohtlik. Σήμερα σε ένα αξιοσημείωτο κλίμα ομοφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο tuleb täheldada, et valitseb üksmeel seoses president Puseki sõnavõtuga teemal Teise maailmasõja aegse roomade genotsiidi tunnistamine. roomad äh, on vähemus, kes on äh, kõige pikemalt kannatanud äh, tagakiusamise all ja kuidas me nüüd edasi läheme? me töötame välja roomade poliitikat, ma olen selle kohta esitanud ka suulise küsimuse. minu arvates ei ole õigustatud see, et äh, me ei äh, kaalu kõiki võimalusi, proua Reding äh, lubas meile teatavaid dokumente aastaks kaks tuhat kümme, aga neid meil ei ole. järgmisena kollektsioon. Ciopo? härra Ciopo? härra Ciopo? ma vist ei häälda küll õigesti. Thank you e. aitäh. ma olen korduvalt võtnud eh, sõna eh, parlamendi arutelude käigus selleks, et piiratakse kasvuhoonegaaside heiteid, see teema on leidnud tugevalt Euroopa Parlamendi toetuse, aga tahaksin veel kord pöörata teie tähelepanu, et et sellel on väga tõsine mõju erinevatele tööstusharudele ning see toob kaasa paljude vabrikute ümberasustamise väljapoole Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse. Need märkuseid kahjuks ei ole võetud arvesse Euroopa Komisjoni poolt ja on saanud teatavaks, et, et jälle üks suur mm, Saksamaa ettevõte, tehas või Poola tehas plaanib oma tootmise mm, välja viia, mm, minna kas Lõuna-Ameerikasse või, või endise Nõukogude Liidu territooriumile ja tundub, et komisjonil ei ole absoluutselt mingit visiooni selles küsimuses proua Figureido, üks minut, palun. aitäh, proua president. tahaksin siinkohal, nii nagu ma äh, olen lubanud äh, äh, Agora möödunud nädala kohtumisel edastada protestikarje siin, siia parlamendi ette. see tuleb vabaühendustelt, rohujuure Äh, ühendustelt, äh, kes ütlesid, et vaatamata sellele, et kahe tuhande kümnes aastas, aasta pidi olema vaesusevastane võitlus, e, endiselt on olukord õudne. Euroopa Parlament püüab e, e, mitte võtta arvesse kõiki neid ühendusi, kes on tegelenud nende küsimustega, kes on öelnud, et majanduskriis on vaesuse muutnud veelgi väljakannatamatuks laiemaks probleemiks ja tundub, et need probleemid, mis on, need välja, lahendused, mis on välja pakutud eh, Euroopa Liidu poolt, eh, ei ole piisavad, Euroopa Parlament peab siin midagi ise ära tegema, me peaksime looma töörühma, kes eh, tegeleks kriisi mõjudega sotsiaalsektorile ning käsitleks komisjoni meetmeid ja nõukogu meetmeid ning jätkuettepanekuid kas või miinimumpalkade küsimuses. austatud kolleegid, üks minut on kodukorra kohaselt tõesti üks minut, olge viisakad teiste kolleegide suhtes, kell on juba ka hiline. härra Marinescu saab järgmisena sõna. grupul de evaluare cheval a adoptat toate rapoartele suur tänu, president. Schengeni ülevaatamistöögrupp vaatas üle ka Rumeenia küsimuse ning jõudis järeldusele, et Rumeenia vastab Schengeniga liitumise tingimustele. nõukogu aga otsustas, et Euroopa Parlament seda raportit ei näe. seega rahvasaadikud hääletavad teadmatuses. Rumeenia saadikud on soovinud, et see info avalikustataks, aga nõukogu venitab. Rumeenial on õigus Euroopa Parlamendile kõik aruanded avalikustada, kui me räägime Schengeni alaga liitumisest, ainult äh, nii saavad Euroopa Parlamendi saadikud korrektselt otsustada, muidu ei tegutseta vastaselt, vastavalt aluslepingutele, selline lähenemine ei ole euroopalik. Rumeenia on siin astunud äh, ka vajalikke samme, kaitsmaks välispiire ja institutsioonid peavad samuti tege-, äh, täitma oma kohustusi, suur tänu proua Blum, ma tahaksin siinkohal teada anda, et Rumeenias ei ole demokraatia viimase kahekümne aasta jooksul kunagi nii palju surve all olnud. juba on öö, äh, kohtu alla antud alamkoja äh, president, kes võltsis valimistulemusi. ja see näitab veelgi seda, et Rumeenia valitsus on ohtu seadnud kodanikuvabadused. kõik meetmed, mille valitsus on vastu võtnud, näitavad, et liberaalne valitsus tegutseb Rumeenia rahva huvide vastu. me ei saa lubada, et Rumeenia Euroopa Liidu valitsus tegutseb ebademokraatlikult ja kasutab riigi institutsioone kättemaksuks me peame kaitsma oma õigusi, vabadust ja demokraatiat. suur tänu. suur tänu, proua Harkin. proua president, Iiri saadikuna palun ma, et tegeletaks õiglaselt Iirimaa kohutava rahandusliku olukorraga, jah, me peame ise vastutama oma paljude vigade eest, kuid me ei, ei tegutsenud ju üksi. paljud riigid olid kui hasartmängijad, investeerides meie riikidesse, meie riiki. pangad kukkusid kokku ja Iiri inimesed peavad selle kinni maksma, intressimäärad on viis koma kaheksa protsenti ja kuna me ei suutnud maksta, suruti meile peale nelja-aastane karm säästuplaan Euroopa Liidu poolt. aga see on vastuvõetamatu. tööpuudus kasvab, immigratsioon suureneb. ettevõtted käivad alla ja neljandat aastat järjest on meie SKT vähenenud. Euroopa Keskpank on suunanud sada kolmkümmend miljonit Euroopa pankadesse, aga sada kümme miljonit on nende pankade kaudu kahe tuhande kümnenda aasta jooksul juba välja voolanud, nelikümmend miljardit detsembrikuus. see olukord on väljakannatamatu ja nagu president Barroso ütles, äh, Euroopa on osa lahendusest, seetõttu tuleb tõsiselt hakata tegutsema proua Toots järgmisena. suur tänu, president. eelmisel nädalal minu valimisringkonnas Põhja-Iirimaal eh, panid kaks eh, dissidenti Põhja-Belfastis tööle kaks pommi. ainult tänu jumalale ei räägi me täna siin arvukatest ohvritest. sadad, sajad inimesed eh, evakueeriti oma kodudest, samal ajal kui politseinikud meresid pomme sihtmärgiks rünnakutel olid politseinikud, juba mitmendat korda üritatakse mõrvata Põhja-Iirimaa politseinikke. president, need äh, rünnakud ei jõua Ühendkuningriigi, äh, rääkimata Euroopa meediasse, aga need on meeldetuletus sellest, et kuigi Põhja-Iirimaal on saavutatud suur progress, on endiselt olemas jõudusid, kes soovivad seda vastupidiseks pöörata president Barroso kohtus esimese ministri eh, Robertsoniga ning eh, pani tööle oma töögrupi, ma tervitan seda ja ma tervitan ka meie koja tööd eh, rahu rahastamise nimel, suur tänu. suur tänu, järgmisena härra Suku. tänan. on olnud negatiivseid kommentaare Ungari eesistumise aadressil negatiivsed äh, märkused ei olnud suunatud äh, programmi vastu, osad märkused puudutasid äh, ajakirjandusseadust ja komisjon on juba saatnud oma märkused Ungari valitsusele, valitsus on valmis seadust muutma. niisiis, paneb imestama, et äh, miks rahvusvaheliselt ei reageeritud sama tugevalt Slovakkia keeleseadusele, mis äh, karistab äh, inimesi oma emakeele kasutamise pärast. miks äh, siis need inimesed, kes ajakirjandusvabaduse pärast nii mures on, ei muretsenud Ungari vähemuse diskrimineerimise pärast? osasid häirib ka see vaip nõukogu hoones, kus on näha Ungari kaart kakssada kuuskümmend aastat äh, tagasi, aga see kaart sümboliseerib meie väärtuse ühtsust. tänan, proua president. epilepsiapäev Euroopa Liidus on kindlasti äh, õige samm kuus miljonit Euroopas kannatab selle haiguse all Šotimaal on äh, kolmkümmend üheksa tuhat äh, haiget ja kümned tuhanded inimesed elavad äh, selle hirmu all, et neile tuleb langetõve hoog peale. epilepsia päeval tuleb pöörata tähelepanu diagnoosimise küsimusele ja neuroloogide koolitamise küsimusele. ma kutsun kolleege üles osalema epilepsiapäeva üritustel Euroopa Parlamendis, paljud teie valijad tulevad ka siia kohale. siia tuleb ka härra Nicholson, Šotimaa epilepsiaühingu esimees. ja nüüd saab järgmisena sõna kolleeg Šegedi, palun. Eh, aitäh proua president, palju tänu, et andsite mulle sõna. tahaksin rääkida ühest juhtumist. kahjuks Rumeenia president ütles, et tema ei toeta autonoomiat. aga ma, ma tahaksin selgelt vä-, välja öelda seda, et neil on õigus territoriaalsele enesemääratlusele neil on õigus autonoomiale ja tahaksin teile kõigile meelde tuletada, et enesemääramine on rahvusvaheliselt äh, aktsepteeritud äh, õigus ja Euroopa Liidus tuleb välja, et mõnedel vähemustel on õigus autonoomiale ja teisel ei ole. näiteks baskidel on õigus, aga segeritel ei ole. siiski, kui te ei toeta äh, kõikide autonoomiat, siis te ei ole tõelised eurooplased. Äh, härra Kelly. aitäh, president. vabadus, äh, töötamise, reisimise, liikumise vabadus on üks, on üheks nii-öelda uhkuseks Euroopas aga samas ühel arstil läks üheksa kuud selleks, et Itaalia arstil, et saada tööluba, et, et saada tööle Ühendkuningriiki. seega me peame selle valdkonna läbi vaatama, eriti kui me tahame mm, tõesti luua e-tervise süsteemi, siis meil on vaja kutsekvalifikatsioone vastastikku tunnustada, vastasel korral me ei jõua sellega mitte kusagile. Tanasescu järgmisena kolleeg Tanasescu, palun. austatud proua president, kallid kolleegid, võimu kuritarvitamine, mida me oleme korduvalt näinud Rumeenia valitsuse poolt, näitab, et see riik on äh, liikumas ajaloo tumedasse perioodi, vaatamata sellele, et meil on demokraatlik põhiseadus ning põhiseadus, on põhiseadussätteid rikutud et teoorias on nii-öelda võim mm, rahvast eraldunud, president kuritarvitab võimu iga päev Rumeenias, ta tahab mm, hävitada opositsiooni, lämmatada opositsiooni häält ning püüab täielikult äh, kõrvaldada igasugused alternatiivid praegusele valitsusele. me ei saa jääda ükskõikseks pealtvaatajaks siin ega ka Rumeenias, meil tuleb äh, valju häälega välja öelda ja rääkida sellest, mis Rumeenias toimub ja meid ei tohi eksiteele viia nende libedad sõnad, kes praegu on Rumeenias võimul. Nende teod räägivad iseenda eest. Ivan aitäh, härra Ivan, järgmisena. eu mi-am propus ca periodic să vin să-i aduc aminte domnului Buzek de aitäh, suur tänu, president. ma sooviksin härra Buzekile meelde tuletada seda, kuidas demokraatia on arenenud Rumeenias parlamendi president käis Rumeenias eh, siis, kui vali, uus valitsus moodustati ja ma tahaksin presidendile öelda, et Rumeenia valitsusel ei ole mitte mingisugust võimu kuna president on see, kes määrab ministrid ametisse ja kuulutab välja kõik need olulised meetmed, mis tuleb riigis karvitusele võtta. Eh, nii-öelda süüdi olevad osapooled äh, pannakse vangi ja siis äh, lihtsalt ettekäändeks lastakse aeg-ajalt vabaks, nii et meil on vaja äh, siin presidendi pressiteadet sellel teemal, meil on härra Puuseki pressiteadet vaja. suur tänu, proua president. miks te arvate, miks Euroopa Parlament resolutsioone vastu võtab? õige selleks, et neid vastu võetaks. samas Läti valitsus ei kavatse ellu rakendada üheteistkümnenda märtsi kaks tuhat neli resolutsiooni, kus selgelt öeldakse, et Läti peab tagama, et kohaliku omavalitsuse valimistel saaks hääletada kõik sealsed elanikud. millal kavatseb Läti rakendada selle resolutsiooni? see võiks vastata vene vanasõnaga siis, kui öm, ähm, vähid vilistavad mäe otsas. Inglise keeles öeldakse siis, kui sead lendama hakkavad. millal hakkavad sead siis lendama ja lõpetatakse kolmesaja kolmekümne tuhande Läti inimese diskrimineerimine? suur tänu! järgmisena saab sõna härra Entšiu tänan, proua president. täna tänased sündmused muudavad Põhja-Aafrika ajalugu. Põhja-Aafrika liidrid ei saa enam võimule jääda. ma tuletaksin teile meelde, et ka meie liikmesriigis on tege-, ühes on tegemist diktaatorlusega, Rumeenias nimelt. loomulikult kehtib süütuse presumptsioon. ja inimesi ei saa vangistada, kui nad ei ole ohuks avalikule korrale. praegusel hetkel aga on härra Pasescu ohtlik, senikaua kuni ta on võimul. võtame näiteks Strasbourgis tehtud avalduse, mille ta tegi paar päeva ennem Konstantinescu arreteerimist. ta ütles, et ta, et oluline opositsiooniliider on arreteeritud, sellel hetkel ei olnud teda aga vahistatud. see tähendab ju, et president Pasescu otsustab ise, keda vahistatakse ja millal. suur tänu, proua Gretu. Sie haben kein Mikrofon, Frau Kollegin. Ja, jetzt kolleeg, teil ei ole mikrofon sisse lülitatud. suur tänu, president. mina pööraksin teie tähelepanu opositsiooni tagakiusamisele Rumeenias. järjest rohkem kasutab valitsus, kuritarvitab valitsus ära oma võimu ka kehtestatud on säästurežiim ja see mõjutab inimeste elustandardit. astuda ka, ka samme, et hoida valitsust võimul. nagu kolleeg juba ütles, vahistatakse opositsioonitegelasi, see selgelt illustreerib ka seda, millise surve all opositsioon on valitsus soovib äh, pärssida sotsiaalset progressi. meie prot-, äh, protesteerime selle vastu. me arvame, et tuleks astuda samme, vältimaks inimõiguste rikkumisi Rumeenias. suur tänu ja lõpetuseks härra Kurtas Lastra. suur tänu, president mina sooviksin teiega jagada ühte väga meeldivat ko äh, kogemust. hiljuti hiljuti sõlmiti Hispaanias ettevõtete ja ametiühingute vahel oluline kokkulepe, see tähendab, et Hispaania suudab ennast kokku võtta ja ületada praegused raskused, et suudetakse tugevdada heaoluriiki. see sotsiaalne lepe on unikaalne näide meie kriisi ajal, see näitab, et terve ühiskond suudab kokku leppida, astumaks vastu tuleviku väljakutsetele ja muutmaks Hispaania tugevamaks riigiks. suur tänu! käesolevaga oleme lõpetanud ka selle päevakorrapunkti. tänane istung on lõppenud, jätkame homme kella üheksast